edasi äh, aktiivset äh, vabaühenduste sektorit äh, Iisraelis, mitte ei takista selle tekkimist. suur tänu, lugupeetud kolleegid. selle teema oleme me siis nüüd lõpetanud ning järgmisena me räägime Jordani jõe olukorrast, eelkõige selle alamjooksu piirkonnas suulise eh, küsimuse esitas eh, härra De Castro ja tal on sõnavõtuks aega kaks minutit. Grazie, president. Il fiume Giordano rappres-. tänan, president. Jordani jõgi on oluline osa inimpärandist nii majanduslikult kui ka põllumajanduslikult nii Iisraelile kui ka Palestiinale ja see küsimus on meile väga südamelähedane. nüüd äh, kaheksakümmend üheksa protsenti jõe mageveest suunatakse iga aasta kõrvale elektri tootmiseks, väheneb äh, liigiline mitmekesisus ja ka jõe ääres elavate rahvaste juurdepääs joogiveele Euroopa Vahemere Foorum ja ka mitmed teised organisatsioonid on sellele probleemile tähelepanu pööranud. nõukogu ja liikmesriigid peavad andma suurema panuse selleks, et jõgi äh, saneeritaks ja renatureeritaks. me kutsume üles Euroopa Komisjoni tegelema selle projektiga aktiivselt äh, naabruspoliitika raames, mis meil on Jordaania, Iisraeli ja Palestiina omavalitsusega. vesi on väga väärtuslik äh, and ja meil tuleks vett õiglaselt ja võrdselt äh, jagada kõikide selle piirkonna inimeste vahel. tegemist on ülimalt tähtsa küsimusega ka jätkusuutliku rahu ja stabiilsuse seisukohast selles piirkonnas. nüüd jätkasid rahuläbirääkimised äh, Palestiina ja Iisraeli vahel ja veeressursid on väga oluliseks punktiks. me väga loodame, et äh, jõutakse kokkuleppele kohalike omavalitsuste valitsusväliste organisatsioonide ja kodanike tasemel sellel jõel on ka sümboolne väärtus, aga igal juhul tuleks parandada eelkõige just elanike elutingimusi. volinik Füüle, palun kolm minutit. härra president, austatud parlamendiliikmed, ma sooviksin teid tänada võimaluse eest arutada Jordani jõe kriitilist olukorda Euroopa Liidu arvates on veeressursid selles piirkonnas suureks probleemiks ja ma olen austatud parlamendiliikmetega nõus selles osas, et äh, seda piirkonda iseloomustab äh, vee puudus, eriti just kvaliteetse vee puudus, mida mõjutab loomulikult veel ka kliimamuutus. sellel on äh, kohutav mõju inimestele, turvalisusele ja keskkonnale. Euroopa Liit on arvamusel, et vesi on äh, ka üks äh, rahu saavutamise äh, vahendeid seal piirkonnas. Euroopa Liit on omalt poolt pakkunud välja samme, kuidas saavutada kõigehõlmav rahuleping Iisraeli ja Palestiina vahel ja vesi on üks küsimusi, mis tuleb neil lahendada lisaks Ida-Jeruusalemma ja turvalisuse probleemidele. Euroopa Liit äh, on kursis Jordani jõe alamjooksu eriolukorraga, eriti äh, tuleb tegeleda ka suubuvate jõgede küsimusega ja nende majandamisega. meil kindlasti tuleb toetada projekte, mis tegelevad jätkusuutliku veemajandusega. Euroopa naabruspoliitika ja ka teised vahendid on need, mille kaudu me toetame rahu ülesehitamist, piiriülest koostööd ja veemajandusega tegelemist Euroopa Liidu tegevuste eesmärgiks on äh, mitmete vee kasutajate ja vee haldajate võimekuse ülesehitamine, kindlasti tuleks äh, investeerida vee säilitamisressurssidesse ja puhatamisressurssidesse, samuti tõhusatesse niisutussüsteemidesse. Euroopa Liit pöörab tähelepanu veesektori nõudlus- ja pakkumispoolele ning me püüame arendada tingimusi, et ähm, tulevikus oleks võimalik äh, integreeritud veemajandus. Euroopa Liit, liikmesriigid ja teised äh, doonorid on aktiivsed ja me koordineerime oma samme omavahel. suur tänu! ja nüüd fraktsioonide nimel, kõigepealt proua Kratsa Tsagarapuulu Rahvapartei nimel. ma tänan, president, volinik, kallid kolleegid. see on väga positiivne samm, et me arutame siin Euroopa Parlamendis seda teemat. meil on olnud juba uuring tehtud Jordani jõe oru kohta ning seal tehti ka ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. seal käsitletakse kultuuripärandit, midagi, mis on tähtis miljonitele inimestele kogu maailmas. E, räägitakse turismist, majandusest ja teistestki valdkondadest, mis on tähtsad selle piirkonna elanikele. nii et väga oluline, et inimesed koondataks kaitsma Eh, Jordani jõe piirkonda. me oleme seda arutanud mitut puhku ja tähtis on koondada tähelepanu koostööle piirkonna tasandil, sest juurdepääs Jordani jõeäärsete riikidel veevarudel on üks asi, aga teine asi on ka vastutus endale võtta olukorra eest ja jagada seda vastutust. siin räägiti generaalplaanist mis on Iisraeli poolt koostatud ning äh, ka heade äh, tavade jagamisest, tehnoloogia ja oskusteabe jagamisest, mis on tähtis kogu piirkonnale. väga oluline on see, et me näeksime ka reaalseid ohtusid, mida olukord kätkeb. see ei ole ainult saastega seonduv, ka bioloogilise mitmekesisuse äh, kadu põudade oht on suur ja kui meil süveneb regionaalne koostöö, siis eh, on hea, kui loodakse spetsiaalne komisjon Jordani jõe ja Jordani jõe alamjooksu tarvis, kuhu kuuluksid eh, jõeäärsete riikide liikmed Jordaania, Süüria, Iisrael ja Palestiina ning teisedki riigid peaksid olema kaasatud, näiteks Liibanon. loodetavasti täiskogul me toetame hääletusel seda resolutsiooni ning tähtis on saata tugev sõnum Euroopa Parlamendist teele. proua de Kaiser, sotsiaaldemokraatide nimel kaks minutit. ma tänan, härra president on väga selgelt välja öeldud, et surnumere olukord ja Jordani jõe alamjooksu olukord on murettekitav. kui aastaks kaks tuhat üksteist olukord ei parane, siis lihtsalt jõgi kuivab. kui piirkonnas ja ka rahvusvaheliselt eh, tegutsema ei asuta, siis olukord eh, võib kujuneda selliseks, et kaob suur osa bioloogilisest mitmekesisusest, kultuuri pärandist ning samuti satub ohtu julgeolek ja majandus selles piirkonnas. üks vabaühendus pakkus välja suurepärase idee äh, äh, Friends of the Earth Lähis-Idas äh, otsustasid Palestiina, Jordaania ja Iisraeli linnapead kokku kutsuda eh, sinna Jordani jõe kaldale, eh, et nad istuksid maha ja koos arutaksid, mida annab ära teha olukorra parandamiseks. ja väga huvitavaid uuringuid hakati pärast seda koostama ning on analüüsitud seda, mil määral ühel või teisel riigil õnnestub midagi ära teha, nagu mitmesugused sanitaarmeetmed, põllumajanduslikud meetmed mitmesuguste kultuuride istutamine, mitmesuguseid lähenemisviisi pakuti välja. tegemist ei ole ju poliitilise mõttevahetusega, aga samas te teate, et niipea kui kõneks on vesi selles piirkonnas, siis kohe kisub asi jälle poliitiliseks. Euroopa ja Euroopa Komisjon on saanud eh, inspiratsiooni eh, selle vabaühenduse väga heast uuringust ning kõik äh, on mõelnud meetmete programmide peale. üks väga konkreetne programm puudutab äh, Iisraeli asunduste poolt vee kasutamist. Amnesty International on ka juhtinud tähelepanu sellele, et tegemist ei ole poliitilise, vaid elukondliku probleemiga proua Parvanova, kaks minutit liberaaldemokraatide nimel. ma tänan, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid. Euromet Assamblee komisjonis olen ma eh, vastava eh, vee- ja keskkonnatöörühma eesotsas ja ma olen jälginud Jordani jõe piirkonnas toimuvat mm, ja eriraport Jordani orus oli minu raporti teemaks selles komisjonis ja ma juhtisin tähelepanu sellele, et kõik osapooled Iisrael, Palestiina omavalitsus ja Jordaania, aga ka Liibanon ja Süüria peavad leidma ühise lahenduse kõige pakilisematele probleemidele, vee õiglasele jaotamisele, nii et see austaks kõigi piirkonna elanike eh, õigusi ning samuti kaitseks kultuuripärandit ka tulevastele põlvkondadele Iisrael ja Palestiina ametivõimud peavad kokku leppima vee jaotamise alases statistikas ja samuti demograafia alases statistikas ning tähtis on eh, õiged statistilised andmed saada, sest sõltumatud raportite andmed on väga erinevad. meie järeldus oli, et veeprobleemi lahendamine on võimalik ainult koostöö kaudu, on võimalik ühise haldamisega programmid ellu rakendada, aga kõik osalised peavad olema seal võrdsetel alustel ja tuleb veeressursse ühiselt majandada selles piirkonnas. meie ettepanekud tuginevad meie heale oskusteadmistele, meil on kogemused selles valdkonnas ja me võime olla väga aktiivsed partnerlussuhete kujundamisel selles piirkonnas. Eh, nähakse vaeva eh, praegu rahuleppe sõlmimiseks, jälle on alanud läbirääkimised, aga tähtis on, et ei kuritarvitataks Jordani jõe piirkonna olukorda ei poliitilistel ega ideoloogilistel eesmärkides. me kutsume üles kõiki piirkonna osapooli aktiivselt eh, osalema äh, tuleviku jätkusuutlikude lahenduste leidmisel seal. suur tänu, nüüd proua Auken roheliste nimel poolteist minutit. Er suur tänu. olen nõus äh, eelkõnelejatega ja tahaksin omalt poolt äh, lisada, et äh, paljud ei saa üldsegi aru sellest, kuivõrd vale on panna vastutust palestiinlaste õlule. Nendel ei ole ju mingit võimalustki üldsegi seal vastutada. nüüd äh, alates tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmendast aastast on viiskümmend protsenti Jorgani jõe kaldast äh, uued asundused, Iisraeli asundused ja nelikümmend viis protsenti on looduskaitsealad palestiinlastel ei olegi mingit äh, juurdepääsu. ja pidevalt unustatakse need faktid ära. ja unustatakse ära ka see, et äh, sõjavägi on mänginud olulist rolli seal piirkonnas. palestiinlased muudkui peavad äh, pingutama, et endale tähelepanu juhtida me ei tohi ära unustada seda, et palestiinlastel ei ole üldsegi võimalustki selles küsimuses midagi läänekaldal teha. praegune olukord on selline, et neil ei ole üldse mingit võimalust tegutseda. Nad ei saagi kanda seda vastutust, mida nad peaksid kandma ja kui me püüdleme ühislahenduse poole, siis äh, tuleb kaasata Iisrael, mitte ainult Süüria ja Jordaania ja palestiinlastel pole üldse mingit võimalust tegutseda. härra Tännok, üks minut. tõepoolest, e, tegemist on e, väga tuleohtliku teemaga. E, Palestiina võimud ja Iisrael praegu arustavad seda, milline võiks olla rahuraamistik tegelikult tagab rahu selles regioonis ainult kahe riigi lahendus e, praegusel hetkel toimuvad väga delikaatsed e, läbirääkimised Washingtonis, aga praegu tundub, et, et e, siin süüdistatakse Iisraeli asundusi selleks, et probleem on Jordaania jõe veega ja see on täiesti vale signaal, mida Euroopa Liit võib välja saata kui asi puudutab vett, siis eh, osapooled ei ole mitte ainult Iisrael ja Palestiina. Iisraeli eh, vastased eh, püüavad kasutada seda argumenti ära Iisraeli riigi vastus, vastases töös ja lõpuks tulebki nii välja, et me, et Iisrael üldse ei näegi enam meie rolli rahuläbirääkimistes suur tänu, järgmine kõneleja. aitäh, härra president. küsimus ei ole tegelikult proua de Kaiseris, et tema eh, eh, langetab otsuseid ühe või teise osapoole kohta, vaid küsimus on eh, rahu läbirääkimistes oli ju tegelikult niisugune kokkulepe, et Jordani jõe osas tehakse piiriülest koostööd, et, et, et koos eh, käsitletakse Jordaania, Jordani jõe probleemi juba üheksakümne neljandal aastal eh, sõlmiti niisugune kokkulepe, sellele kirjutas alla ka Iisrael see puudutas tervet Jordani jõe, eh, jõgi, vesikonda vaja on luua Jordani äh, oru äh, komisjon, kes äh, hakkaks tegelema Jordani jõega. ja see artikkel juba sõlmitud rahulepingust on jäänud täitmata sest et lääne kalda rahujoon, rahupiirkond hõlmab tervet Jordani jõge, aga praegu on tegemist ehm, okupeerimisega ning see toob kaasa lisaprobleeme eh, vee kasutamisel, sest pidevalt eh, ei ole tegemist jätkusuutliku jõe kasutamisega eh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal loodetavasti saab niisugune komisjon siiski tööle hakata ja hea oleks, kui Euroopa Liit annaks mingid stiimulid selle tööks nüüd härra Preda, kaks minutit. dezbaterea de azi asupra situației uh, fluviului Jordan. tänan. tänane arutelu Jordani jõe piirkonna kohta on väga oluline minu fraktsiooni jaoks. ma tahaksin äh, tervitada proua Roodi Kratsa sõnavõttu seoses selle teemaga nagu juba teada, siis keskkonnaorganisatsioonid on korduvalt juhtinud tähelepanu Jordani jõe haprale olukorrale. tundub, et see jõgi sureb välja. hoolimata kriitilisest olukorrast äh, ristitakse ortodokseid kristlasi endiselt seal jõe vees aga kahe tuhande üheteistkümnendal aastal võib kogu vesi põhimõtteliselt ähm, ära kaduda ja sellel äh, saab olema suur ökoloogiline mõju kogu piirkonnale ja ka surnumerele. kõik kannatavad lõpuks selle all, nii palestiinlased kui ka iisraellased. see on ökoloogiline katastroof. me juhime tähelepanu keskkonnaprobleemile, mis vajab äh, ülikiiresti lahendust. Jordani jõgi on eriliselt tähtis koostöö seisukohast selles piirkonnas. meil tuleb vältida olukorda, kus üks riik praktiliselt üksinda kasutab ära kogu vee ja röövib teistelt naabritelt siis selle veeallika Jordani jõgi võiks kujuneda seal piirkonnas äh, majanduskoostöö ja ka kultuurilise koostöö sümboliks. selleks on aga vaja poliitilist tahet. veereservid on aga lahendamatuks küsimuseks selles piirkonnas. tänan. suur tänu, härra president. tahaksin soovitada härra Tännokile, et reaalsusest möödavaatamine ei tule kuidagi kasuks. asunikud valivad meelega kohad, kus neil on hea juurdepääs veele ja niimoodi nad siis seal Jordani jões röövivadki palestiinlastelt vee ja probleemid muudkui kuhjuvad. Jordani jõest suunatakse üheksakümmend kaheksa protsenti kõrvale, seda teeb muuhulgas ka Iisraeli riik. tegemist on piirideülese jõega, mis läbib äh, nelja riiki kaasa olevat äh, Jordani jõe jäälega läänekallast. kui kõik läheb hästi, Euroopa Liit mängib äh, oma rolli hästi seal piirkonnas, siis äh, võib sellest jõest äh, saada leppimise sümbol. tegemist on nii kultuuriliselt, religioosselt kui ka majanduslikult olulise ressursiga seal piirkonnas. ja kui nüüd äh, igasugust Iisraeli suunalist kriitikat lihtsalt tõrjuda, siis vaadatakse reaalsusest äh, kõrvale. Friends of the Earth ütlesid äh, hiljutisel seminaril, mille kaaskorraldaja oli minu fraktsioon ka, ütles, et kunagi oli Jordani jões üks koma kolm miljardit kuupmeetrit vett ja see on nüüd äh, tänaseks päevaks äh, drastiliselt vähenenud ja me peame tegutsema. proua Tain, äh, kaks minutit, palun. härra president, ma tahaksin kõigepealt öelda nii parlamendi sisestele kui ka välistele kriitikutele, et praegu rahuläbirikkumiste ajal ei ole sugugi vale aeg seda teemat äh, käsitleda. on väga hea, et rahuläbirääkimised on uuesti alanud ma olen selle temaatikaga tegelenud üheksakümnendate aastate algusest ja siin parlamendis on see ka pikka aega aktuaalne teema olnud. meil tuleks Jordani jõe alamjooks äh, hukust äh, päästa, praegune alamjooks on põhimõtteliselt reovee oja ja mingisugust magevett seal ei ole ja paari aasta jooksul, kui asjad nii jätkuvad, on alamjooks surnud. mind häirib selle resolutsiooni juures see, et äh, Iisrael, Liibanon, Süüria, Jordaania ja Palestiina omavalitsus äh, on äh, seatud võrdsele tasemele aga see alamjooks asub tsoonist C, Palestiina omavalitsusel ei ole seal mitte mingisugust tegutsemisvõimalust, nad ei saa seal kohapeal mitte midagi teha. nii et äh, adressaadid peaksid kriitikal olema teised. on öeldud ka, et tegemist on poliitilise teemaga. kui Iisrael kasutab äh, seitsekümmend viis protsenti äh, veest tema enda piirkonnas ja palestiinlastele praktiliselt midagi ei jää, siis äh, see on küsimus, mida tuleb äh, lahendada vastavate lepingutega. palestiinlased üritavad puurida kaevusid mis äh, kohe hävitatakse. samas äh, Iisraeli äh, riiklik veemajandusfirma ei puuri palestiinlastele midagi, ainult Iisraeli asendust, asundustele. kinnisse, palun. ma tänan, lugupeetud president, volinik, kallid kolleegid. ma lihtsalt tahan avaldada tunnustust keskkonnaühendustele, kes hiljuti käisid ka siin Brüsselis, palestiinlased, Jordaania kodanikud olid seal selles ühenduses ja nad tegid suurepärase ettekande eh, selle Jordani jõe probleemidest ja rääkisid sellest, et see jõgi võib kaduda. Euroopa Liit on väga palju investeerinud sellesse piirkonda ning mm, tõesti peaks mõtlema päästeplaani koostamise peale ja kaasama sellesse kõik osalised selles piirkonnas, riigid, pangad, Iisrael, Jordaania, Süüria riikidena Äh, need viimased kolm on väga palju mm, kõrvale juhtinud sealt ja äh, Iisrael äh, kulutab kuus korda rohkem vett kui palestiinlased seal piirkonnas ja kasutab põllumajanduses niisutuseks vett suures osas ja siis pärast ekspordib neid tooteid ka Euroopa Liitu. see häving peab peatuma nii et eh, säilitamine ja veevarude õiglane jaotamine selles piirkonnas peab olema meile prioriteetne teema. härra David, kaks minutit. ma tänan, president, volinik. keskkonnakatastroof jätkub ja see loomulikult toimub väljaspool Euroopa Liitu, aga see mõjutab ka meid kõiki siin Euroopas. me usume jätkusuutlikku arengusse. see on kontseptsioon, mis ei eh, pea kinni piiridest ega religioonidest. see käsitleb planeeti tervikuna ja Jordani orus toimuv on probleemiks kogu inimkonnale, mitte ainult nendele inimestele, kes seal kohapeal elavad ja kes kannatavad veepuuduse käes. mõtle lokaalselt, aga tegutse globaalselt. vabandust, mõtle globaalselt, aga tegutse lokaalselt. nii me peamegi talitama, Euroopa Liit peab seisma hea selle eest, et see Jordani jõe alamjooksu häving ei jätkuks. nüüd, kuidas neid aidata, Euroopa Liit on juba äh, Äh, omab äh, õiguslikku institutsionaalset ähm, raamistikku selles piirkonnas ning meil on mm, ette nähtud investeerimisvahendid sellesse piirkonda. Äh, mina olen Magribi riikidega koostöö Äh, delegatsioonis ja mina leian, et tuleb ennekõike olla ühenduses kohalike omavalitsustega, kohapealsete inimestega. aga ma tahaksin juhtida veel tähelepanu Jordani jõe mm, veevarude ühise majandamise peale. meie võime anda siin abikäe ja rääkida näiteks Reini jõe ka seonduvatest kogemustest ja jagada neid kogemusi. ja eriti me peame toetama keskkonnakaitsjate ühendusi nagu Friends of the Earth ja teised, kes tegutsevad seal. ning laiemalt eh, meil on vaja juhtida tähelepanu rahumeelse koostöö vajadusele Eh, Euroopa Liit ei osale praegu rahuläbirääkimistel, aga me tervitame seda, et praegu on taastunud otsedialoog Iisraeli ja palestiinlaste vahel, me väga tervitame seda. ma tänan, proua Senalova, üks minut. suur, suur tänu, austatud kolleegid. Jordani jõgi on suureks ökoloogiliseks äh, probleemiks, äh, mis mõjutab kogu selle piirkonna majandust ja ka inimeste tervist. jõgi on äh, saastunud, reostunud ja veemajandus on seal väga nõrkadel alustel juba pikka aega. nagu juba eelkõnelejad ütlesid, siis üle üheksakümne viie protsendi veest äh, suunatakse kõrvale tööstuslikeks ja põllumajanduslikeks eesmärkideks. nii et ainult äh, paar miljonit äh, kuupmeetrit vett üldsegi voolab seal jões iga aasta. vesi ei tohiks olla konflikti põhjuseks seal piirkonnas. vesi võib saada ka koostöö objektiks ja usalduse taastamise objektiks kui ühist väärtust majanduda, siis on äh, see suurem ühine nimetaja kui kõik läbirääkimiste alused. nüüd järgmisena Roa Benarabatu, üks minut. ma tänan. president, volinik, kallid kolleegid see, mis toimub Jordani jõe orus, on otsene tagajärg sellele taamale, mida elavad läbi palestiinlased ja Iisrael maailmapank ütleb meile, et viimase kahe aasta jooksul poolteist miljonit läänekalda elanikku on, peavad desinfitseerima oma jooki. viiskümmend protsenti leibkondadest ei omanud juurdepääsu veele veel enne seda, kui iisraelased pommitama asusid, nii võib kujutada ette, kui hull on olukord nende jaoks praegu ja eh, sõja, Iisraeli sõjaväe eh, rajatised tarbivad tohutul hulgal vett ära. ja väga suur osa vett voolab puhastamata Vahemerre. samas on infrastruktuurid läänekaldal ja Gaza sektoris hävimas ja hävinud jah, Euroopa juhid on käinud Gaza sektoris kohal, aga kus on poliitiline tahe, eh, et tõesti eh, ka seal seista selle eest, et kõrgeid standardeid, mida me siin järgime Euroopas, ka seal täidetaks. Ehm, vesi on ressurss, millele kõikidel elanikel seal peab olema juurdepääs eh, on vaja rääkida Iisraeli valitsusega, aga nad ei kuula meie pöördumisi ja ei saa nendega koostööd teha enne, kui need illegaalsed asundused seal ei lõpetata ja nii ka ei tule rahu, enne kui see asunduste loomine seal ei lõpe. minu tähelepanu juhat-, juhiti sellele, et ei ole ainult üks minut, ärge kuritarvitage aega, pidage ajast kinni, see puudutab ka järgmist kõnelejat, proua Benova, teil on üks minut. ma tänan, volinik. täna me kuulsime selles arutelus, et Jordani jõe piirkonnas on tohutu ökoloogiline probleem, see on tohutult tähtis majanduslikult, poliitiliselt ja ökoloogiliselt ja selle kuritarvitamine ei ole vastuvõetav. alates neljakümne, kuuekümne neljandast aastast on vesi ümber suunatud Liibanoni, Süüriale, mitte ainult Iisraelile Eh, juba nendest riikidest on juttu olnud ja need riigid on andma panuse selle jõe hävimisele. ning keskkonnakaitsjad ütlevad, et ökosüsteem on pea täiesti hävinenud ning eh, kulub eh, tosinaid aastaid, et teda jälle taastada. Iisrael ja Araabia riigid selles piirkonnas ei ole suutnud kokku leppida äh, Eh, Jordani jõe taastamise koha pealt ja ma olen kindel, et Euroopa Liit peab nüüd sekkuma ja näitama eeskuju ning suunama Lähis-Itta eh, arenguabirahad selleks, et Jordani jõgi taastada. kas härra, kas proua Saabu on äh, saalis? kuna teda ei ole, siis sõna härra Hauetile üheks minutiks suur tänu, härra president eh, nüüd eh, võitlus vee pärast eh, toimub mujalgi, näiteks ka Kashmiris. Araali meri on üks näide, mida me hästi teame. Sudaan ja Somaali ei suuda omavahel veevarusid jaotada ja nii edasi. nüüd me räägime Jordaania, Jordani jõest on vaja koostööd, et midagi saavutada, on ja see suurendab ka rahuvõimalusi. E, Jordani jõest räägitakse nii moslemite kui kristlaste pühades raamatutes e, see e, on koht, kust me kohtame Moosese nime ja nii edasi just nimelt siin eh, Jordani jõe eh, kaldal toimus see ime, et Kristus kõndis mööda vett ja sellepärast on seda jõge vaja kaitsta kõikide inimeste huvides, tulevaste eh, põlvkondade rahu ja jõukuse huvides. nüüd on meil vaba mikrofoni raames andnud ennast üles kolm inimest kas veel keegi soovib sõna saada? Eh, proua Patsescu, palun. härra president, ma usun, et kui resolutsioon võtab eh, erapoolikud seisukohad seoses Jordani jõega, siis see ei aita kaasa rahuprotsessile seal piirkonnas. tegemist on eh, tundliku teemaga, millega me peaksime tegelema rahuprotsessi lõpus, aga mitte praegu, me ei peaks ohustama rahuprotsessi. vajalik äh, on vastu võtta regionaalne rahudokument ja me usume, et regionaalne koostöö on oluline. kõik äh, jõega piirnevad riigid peavad tegema omavahel koostööd. kuuskümmend üks äh, projekti, mis meil Iisraeliga on, üheksakümne kuuest äh, projektist on seotud äh, Jordani jõega muuhulgas. fluviul Jordan este una multidimensională. Jordanul are o sem-. Jordani jõega seotud probleemid on mitmemõõtmelised Jordani jõer on ajalooline ja religioosne tähendus. probleemid, mis on seotud selle jõega, sõltuvad äh, nii äh, siseriiklikest kui ka rahvusvahelistest äh, aspektidest. me peaksime igal juhul asuma jõge päästma ja me ei tohiks ühte või teist osapoolt äh, hukka mõista. ma olen arvamusel, et resolutsiooni artikkel E ei ole otseselt seotud selle teemaga ning võib endaga kaasa tuua ebasoovitavad mõjud. Euroopa Liit äh, võib põhimõtteliselt anda sellega panuse jõe täielikule hävimisele. Euroopa Liit peaks rohkem panustama rahuläbirääkimistele proua de Kaiser, kas te soovisite ka vaba mikrofoni raames sõna? ei uh,. härra Maltšer, üks minut. härra Möltser, palun. me teame, et Jordani jõgi mängib olulist rolli Lähis-Idas, on sõlmitud äh, lepingud Iisraeli ja Jordaania vahel veevarude jagamise osas on aidanud kaasa rahule, aga Süüriaga on olukord hoopis teistsugune. nüüd äh, kardetakse, et äh, Golani kõrgustikke kasutatakse ka kuidagi ära rohkema vee võtmiseks ja seetõttu Iisrael ei anna neid äh, Süüriale tagasi. nüüd olukord on Lähis-Idas selline, et ta lähiajal arvatavasti halveneb ja kui me räägime Jordani jõe puhtusest kui moraalsest kohustusest, siis äh, tuleb alustada ka sellega, et äh, Jordani jõgi ju suubub äh, ka surnu merre ja ja see on poliitiliselt väga plahvatuslik küsimus. nüüd saavad veel sõna proua de Kaiser ja veel üks kolleeg. suur tänu, president mul on väga hea meel, et te lubate mul selgitada ühte punkti, ma ei suutnud seda varem teile selgitada. igatahes ei teinud ma seda veenvalt küsimus on vee liigkasutuses asunduste poolt. ma võiksin viidata eh, eriraportile, mille koostas Euromet Parlamentaarne Assamblee, kus eh, Ehm, viidatakse ühele raportile, eh, kus öeldakse, et Palestiinal eh, piiratakse vee tarbimist ja eh, Amnesty International toob välja siin konkreetsed numbrid selles osas, kuidas kasutavad juudid ja palestiinlased vett. Amnesty International ütleb, et see vahe on kordades neli kuni viis korda järgmine kõneleja üheks minutiks. Eh, härra president, Euroopa eh, Liit on vastutustundlik partner eh, ja ta peab vastutama oma välispoliitika eest. paljude projektide rahastajana on tal suur vastutus. Euroopa Parlament peab töötama välja strateegia ka Jordani jõe jaoks, sest tegemist on äärmiselt olulise veekoguga selles regioonis. mõne kuu eest mm, sai selgeks, et aasta pärast võib jõvi, jõgi ära kuivud, kuivada ning see mõjutab väga tõsiselt regiooni kliimat ja maastikku. see eh, seab kahtluse alla inimeste eh, ellujäämise võimaluse selles piirkonnas Jordani jõgi on ka oluline spirituaalne sümbol ja me peame nüüd tegema valiku pragmaatilise lähenemise ja oma e, väärtuste vahel, meil peab olema ühtne Euroopa lähenemine. ja nüüd volinik Füüler e, komisjoni. ma tänan, härra president, lugupeetud saadikud jah, need piiriülesed väljakutsed nõuavad ka ühiseid jõupingutusi. Euroopa Parlament on juhtinud õigustatult tähelepanu sellele, et on vaja koostöö kaudu läheneda sellele teemale. Euroopa Liit edendab koostööd ka Lähis-Ida veeprobleemide lahendamisel ning me eh, eh, arvame, et probleemidega peab tegelema päris lähtekohas ja ma kinnitan teile üle, et Euroopa Liit jätkuvalt annab oma panuse nendesse jõupingutustesse, mis peavad leevendama veepuudust selles piirkonnas ning tagama puhta veevarud, säilitama keskkonda ning kaitsma joogiveevarusid kohalikele elanikele. Euroopa Liit jätkuvalt mm, toetab neid jõupingutusi, mis on suunatud Jordani jõe taastamisele ning Ähm, toetab äh, ka selle vee, mm, vesikonna äh, ühishaldamiseks loodavaid institutsioone, kui selle piirkonna riigid selliseid soovivad. me edendame piiriülest koostööd veeküsimustes erinevate naabrite vahel selles piirkonnas, sest ainult nii on võimalik usaldust tugevdada. Äh, suured tähtsad jõupingutused ja poliitiline tahe on midagi, mida peavad naabrid üles näitama. ja see ei puuduta mitte ainult valitsusi, vaid ka ühiskonda laiemalt. E, nii Euroopaski üksikisikud, äriühingud ja kohalikud omavalitsused peavad andma oma panuse e, veeressursside jätkusuutliku majandusse ja see on raske ülesanne meile kõigile ma tänan, volinik. sellega me oleme lõpetanud mõttevahetuse sel teemal ja hääletamine toimub homme. nüüd me peatame oma isting, istungi kella kuueni, siis hakkab infotund koos nõukoguga